Yes, please. Thank you, thank you. aitäh. jah, okei okay., so thank you, mis. Äh, aitäh, president, ma sooviksin paluda, et kolleegid tervitaksid Euromaidani delegatsiooni, kes saabus siia täna. Nad lahkusid Kiievist eile õhtul ning äh, nad on valmis teiega kohtuma. Nad istuvad praegu siin ülemisel rõdul, palun tervitage neid. tegemist on inimestega, kes võitlevad rahumeelselt tänavatel, äh, rahumeelselt Kiievi tänavatel jokes on this. No. ja, ja meil on õiged inimesed, ei maksa nalja teha. Grazie, onorevole Arms. see. aitäh, palun istuge oma kohtadele nüüd. Äh, siis alustame hääletusega, kui olete valmis. Relatsioone McIntyre alustame McIntyre raportist jätan teile veel natuke aega oma kohtadele istumiseks. niisiis, palun istuge kohtadele, võtke oma hääletuskaardid ja siis alustame McIntyre raportiga. see puudutab vahetusabi ja koolitusprogramme euro kaitsmiseks võltsimise eest. tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Suuberi raport järgmisena, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd Poreba raport, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Nitrase raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Hübneri raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud Mitchell'i raport. raportor saab sõna, palun raportöör, te soovisite sõna, härra Mitchell? ei soovi, hästi, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd äh, Ayala Senderi äh, raport kontrollikoja liikme ametisse nimetamine Phil Wynne Owen. salajane hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ametisse nimetatud. Ayala Senderi kontrollikoja liikme ametisse nimetamine Alex Brenningmeier. salajane hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. ametisse kinnitatud Äh, endine kontrollikoja liige Henri Gretin, tema ametisse nimetamise salajane hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ametisse nimetatud äh, nüüd endine kontrollikoja liige Nikolaus Miljonis, tema ametisse nimetamine salajane hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ametisse nimetatud ja endine kontrollikoja liige Daniela Mark, salajane hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ametisse kinnitatud Euroopa Keskpanga Järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine Daniel Janui Paulsi raport, niisiis salajane hääletus ja nimetame siis ametisse nüüd võib-olla naise. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. ametisse nimetatud. relatsioone. nüüd Proki raport muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, äh, õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Approvato heaks kiidetud, Pütikoferi raport, muudatus üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, heaks kiidetud, komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud Kuukani raport, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komisjoni ettepanek, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud nüüd äh, Rutšeki raport, muudatus üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud komisjoni ettepanek, äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud Äh, Lopez Isturis White'i raport, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud õigusloomalane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud Lambsdorfi raport, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud komisjoni ettepanek, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud, lõppenud nüüd. heaks kiidetud Bermani raport, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, komisjoni ettepanek poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud, lõppenud, heaks kiidetud. komisjon soovib sõna, palun, volinik Vassiljev, kui soovite, võite nüüd sõna võtta lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, komisjon tervitab seda, et parlament kiitis heaks arengukoostöö rahastamisvahendi loomise. see instrument võimaldab Euroopa Liidul jätkata äh, globaalsel areenil olulise rolli mängimist, oma väärtuste ja huvide edendamist. demokraatia, rahu, solidaarsus, stabiilsus ja vaesuse vähendamine. Äh, samuti Äh, ülemaailmse üldise huvi kaitsmine on äh, välistegevuse keskmes järgmised seitse aastat. Need vahendid võimaldavad meil jätkata koostööd oma välispartneritega, äh, nelja poliitilise prioriteedi osas laienemine, naabruspoliitika, koostöö ning strateegiline partnerlus ja arengukoostöö. komisjoni nimel tahaksin ma tänada kõiki raportööre, samuti neid, Äh, kes neid toetasid, tahaksin neid kõiki tänada konstruktiivse panuse eest läbirääkimistel. me peame olema uhked selle üle, mida me oleme saavutanud. suur aitäh, president! aitäh, äh, proua volinik ja nüüd Haakini raport plokk üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, vabandust, ütleb president. niisiis, komisjoni ettepanek on heaks kiidetud ja õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääl on ala, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud nüüd Kutaši raport esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus kaheksa. kes on poolt, vastu, erapooletud? me kontrollime, muudatus kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud lõppenud nüüd. heaks kiidetud neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud seitseteist, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatus kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime, niisiis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. raportöör soovib sõna Äh, väga lühidalt äh, tahaksin kõigepealt selgitada, et äh, minu fraktsioon jäi lõpphääletusel erapooletuks, sellepärast et me leiame, et komisjonile peab andma võimaluse nõukogu läbirääkimisi alustada. minu arvates on aga kahetsusväärne, et Rahvapartei fraktsioon otsustas lahjendada komisjoni ettepanekud, mis koostati enamiku liikmesriikide palvel, aitäh. Relatsioon... hästi, Kovatši raport nüüd, äh, plokk üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, viiskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, viiskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, viiskümmend viis nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kuus nimeline hääletus. Ah, viiskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa kuni kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis, langeb ära komisjoni ettepanek nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja õigusloomale resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd Kuukani raport, äh, muudatus seitse, kes on poolt? palun tõstke käsi, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, artikkel kümme kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, me kontrollime. niisiis, teine osa hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. kümme, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt. see langeb ära, vabandust, vabandust. üksteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, muudatus kaks, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud. üheksateist nüüd, palun tõstke käsi, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Äh, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime. niisiis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viisteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, e-, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa langeb ära, kuusteist. hästi, me kontrollime, kontrollime teist osa, tahate teist osa kontrollida, hästi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, niisiis teine osa. hääletus on nüüd lõppenud. see on heaks kiidetud. muudatus kuus, esimene osa vabandust, siin ei olegi osasid. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend seitse, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist. hästi, kontrollime kolmandat osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. me peame kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatus kakskümmend kolm, esimene, siin on suuline muudatusettepanek raportöörilt. Äh, härra Kukan, palun aitäh, äh, president. Äh, see muudatus, mille ma esitan, kõlab järgmiselt. kutsu, tuletab meelde oma resolutsiooni kahekümne viiendast novembrist kaks tuhat kümme, mis käsitleb olukorda Lääne-Saharas oktoobrist kakskümmend kaks, kaks tuhat kolmteist, mis käsineb olu, inimõiguste olukorda Saheli piirkonnas ning kutsub üles tagama Saharaavi inimeste inimõigused ning äh, kutsub üles tegelema äh, inimõiguste probleemiga Lääne-Saharas ja Tindufi laagris, sealhulgas ühinemisvabadus, äh, sõnavabadus ning õigus avaldada meele, meelt, neid õigusi tuleb austada. nõustab kõigi Saharaavi poliitvangide vabastamis, vabastamist ning nõuab Äh, territooriumile sõltumatute vaatlejate, äh, vabaühenduste ja meedia lubamist. toetab äh, ausat ning vastastikku vastuvõetavat poliitilist lahendust Lääne-Sahara probleemile kooskõlas vastavate ÜRO resolutsioonidega, sealhulgas ka nende resolutsioonidega, mis võimaldavad enesemääramist. see on see muudatusettepanek, mida tahaksin esitada ja palun, et te seda toetaksite, aitäh aitäh. kas keegi on selle muudatuse vastu? ei ole. Äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud? muudatus kolm. ka siin on suuline muudatusettepanek proua Kopalt, palun. aitäh, president, me sooviksime sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel võtta tagasi osa oma muudatusettepanekust, nii et, et muudatusettepanek kõlab järgmiselt, mõistab ühehäälselt hulk äh, hukkade äh, mehitamata lennuaparaatide kasutamise, see on inimõiguste rikkumine ning kordab, et selline tegevus peab lõppema äh, kutsub Euroopa Liitu üles välja töötama ühist Euroopa Liidu seisukohta relvastatud mehitamata lennuaparaatide kohta, aitäh! kas keegi on vastu? jah. kas nelikümmend saadikut on juba püsti tõusnud? hästi. hääletame esialgset teksti. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud hästi, kontrollime, muudatus kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd hääletame siis esialgset teksti, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. niisiis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst artikkel kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks hästi, kontrollime viita. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. vabandan, ütleb president. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. hästi, kontrollime veel. kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend kaheksa, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. sada kuusteist, esimene osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osanimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud sada üheksateist nimeline hääletus. vabandust, sada kaheksateist, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja härra Cashman, kas te soovite sõna? palun. aitäh, president ma paluksin, et me kontrolliksime muudatust kakskümmend, mina nõudsin seda, te ei kuulnud seda, aga meie arvates enamus toetas seda, nii et, et palun kontrollime uuesti muudatust kakskümmend. hästi, kontrollime siis muudatust kakskümmend. Äh, hääletus on alanud, me hääletame muudatust kakskümmend. hääletus on lõppenud niisiis, see hääletus on nüüd lõppenud. ja see on heaks kiidetud. hästi, aitäh, et mulle meelde tuletasite. lõpphääletus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, heaks kiidetud. ja nüüd Tremosa raport. palun Äh, president äh, variraportöörina oma fraktsioonis äh, tahaksin tänada härra Tremosat selle suurepärase tööd, mida ta on konkurentsipoliitika aastaaruande kallal teinud. kahjuks on minu fraktsiooni hääletusnimekirjas viga. punktis seitsekümmend kolm, muudatus viis tahame jääda erapooletuks, äh, hääletusnimekirjas on selle koha peal viga. aitäh, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksateist nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus kolm hästi, kontrollime kahte. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kas te soovite kontrollida? hästi hääletus on alanud, muudatus kolm. hääletus on lõppenud. jah, see on heaks kiidetud. nüüd kolmkümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud kolmkümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks kas te tahate neljakümmend seitset kontrollida, hästi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. viiskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud viiskümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, hästi, me kontrollime teist osa. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud kuuskümmend kolm esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle näib, et lükati tagasi, aga kontrollime. niisiis, hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üks, kontrollime viita, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kolm, esimene osa, kes on poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada viis, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd nimeline hääletus lõpphääletuse osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd Dorfmanni raport, muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime muudatust kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud viisteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Mitchell'i raport. palun, härra Cashman president, ma ei tahaks inimesi kinni pidada, kui asi oleks just äärmiselt oluline eile Est-, Estrela raporti hääletamise ajal pandi kirja, et mina hääletasin Rahvapartei muudatusettepaneku poolt, vaatamata sellele, et ma hääletasin vastu. ma olen märganud, et mõnedel teistel inimestel juhtus sama asi ja seetõttu ma paluksin, et teenistused viiksid läbi põhjaliku uurimuse, et me saaksime olla kindlad, et meie hääletussüsteem salvestab korralikult saadikute hääli, aitäh. Mi dicono che è stato già fatto, comunque bisogna. jah, eh, mulle on öeldud, et seda on juba tehtud, aga eh, te peate otse sellise taotluse talitustele esitama. härra Mitchell'i raport kolmkümmend üks, esimene pool, kes, osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kas te tahate kontrollida, teist osa tahate kontrollida või? kontrollime siis, nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud nüüd Wertmanni raport. Äh, raportöör on soovinud sõna. ei, ei soovi, ei siiski, siiski jah, palun, proua Wertmann. Äh, suur aitäh äh, president, minu raportis kõneldakse puuetega naistest nagu te teate, kannatavad sellised naised väga palju, suure äh, diskrimineerimise all. kaheksakümmend miljonit puuetega inimest, neist on Euroopa Liidus nelikümmend kuus miljonit, nendest on naised ja lapsed äh,. niisiis äh,. mul on kahju, et me ei saanud seda teemat arutada, aga loodetavasti on hääletuse tulemus positiivne. aitäh, kakskümmend neli, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud äh, kakskümmend viis, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend seitse, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kontrollime teist osa, viiskümmend kaks teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt A, äh, äh, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Teie ongi raport järgmisena kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kümme esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud neliteist esimene osa, kes on poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud viisteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud kuusteist, esimene osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud teine osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud, neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Äh, Gebhard, kas te soovite sõna, palun? palun pange mikrofon ka sisse. aitäh, president, meie hääletusnimekirjas on viga meie fraktsioon sooviks hääletada teise osa vastu, muudatusettepanekuga või kahe, artikli kakskümmend kuus teise osa vastu. aitäh, äh, kaks, kolmkümmend viis esimene, vabandust, kakskümmend kuus esimene osa, kes on poolt vastu, äh, teine osa poolt vastu, erapooletud. kontrollime teist osa. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ei, me ei kontrolli enam. aitäh kõigile!